kommentaare? ei ole, sellega on protokollid kingi-, kinnitatud. tahaksin teile veel kord öelda, et vastavalt artiklile ehm, kolm lõigetele kolm ja neli õiguskomisjon oma üheksateistkümnenda märtsi koosolekul kontrollis proua Giovanni Barbagallo ja proua Anette Coeviuse mandaadid ja mõlemad alates üheteistkümnendast äh, märtsist ja siis kaheteistkümnendast märtsist vastavalt on Euroopa Parlamendi liikmed. olete te nende mandaatidega nõus? kui mingeid märkuseid selle kohta ei ole, siis on ka need mandaadid sellega kinnitatud ja palju õnne teile, kallid uued kolleegid. härra Hortefeuille on esitanud taotluse